tere hommikust, kallid kolleegid. tervitan siin ka komisjoni presidenti proua von der Leyenit. tervitan lisaks ka eh, meie eesistuja esindajat meie tänane päevakord näeb kõigepealt ette nõukogu ja komisjoni avaldusi kavandatud mandaat uue partnerluslepingu üle peetavateks läbirääkimisteks Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigiga. annan kõigepealt sõna minister Birnatšile nõukogu nimel, palun, sõna on teil. suur aitäh, lugupeetud president, austatud parlamendisaadikud. pärast lahkumislepingu jõustumist ning pärast Ühendkuningriigi Euroopa Liidust lahkumist jõuame me uude läbirääkimiste faasi. aga selleks, et seda teha, me peame andma Euroopa Liidu läbirääkijale mandaadi. see mandaat peab olema headel alustel ja ma tahaksin sellega seonduvalt rääkida mõnedest teemadest, mis peaks meile suuniseid andma selle mandaadi ettevalmistamiseks kõigepealt äh, Euroopa äh, Ülemkogu on soovinud kõikehõlmavat mandaati ja see, ja seda seetõttu, et läbirääkimiste ulatus on väga laiaulatuslik ja me peame kiiresti siis alustama ja ka see tähendab ka seda, et kiirelt tuleb vastu võtta ka mandaat. me tahame seda kahekümne viienda veebruari üldasjade nõukogul teha ajaline äh, piirang äh, on karmimaks muutunud ka seetõttu, et Boris Johnson on öelnud, et ta ei taha pikendada üleminekuperioodi üle aasta kaks tuhat kakskümmend. kuna mandaat peab olema lai, siis see tähendab seda, et erinevate teemade läbirääkimised peavad paralleelselt aset leidma. tegemist on läbirääkimismandaadiga ja mitte läb-, see ei otsusta ära läbirääkimiste lõpptulemust ning seetõttu ei äh, saa see üksikasjalikult lõpp-pakkumisi ja lõppeesmärke ning ning ähm, järeleandmisi äh, sisaldada, mida me võib-olla peame tegema. lisaks sellele see nüüd puudutab ajapiiranguid ja ühtsust, äh, leian ma, et äh, väga üksikasjalik mandaat äh, tähendab, et meil on vaja rohkem aega selleks, et prioriteete ja erinevaid huvisid arvesse võtta. meie peaksime keskenduma Euroopa Liidu huvidele selleks, et saavutada õiglane tulem, mis oleks õiglane kõikidele liikmesriikidele ja nende kodanikele ning me peame kindlasti arvesse võtma ka Ühendkuningriigi punaseid jooni, Ühendkuningriigi valitsuse eesmärgiks on jätkata, on mitte jätkata vaba liikumisega, see mõjutab inimeste mm, mobiilsust ning ähm, me peame arvestama ka sellega, mida see toob kaasa kaubandusele ja ähm, kuidas see mõjutab vaba juurdepääsu. mis puudutab mandaati ja erinevaid sektoreid, mida see peaks katma, siis ma arvan, et me oleme üldiselt parlamendiga ühel meelel äh,, nagu teie resolutsiooni ettepanekus ka kajastub äh, see tähendab seda, et me peame olema ambitsioonikad, äh, kui me äh, räägime ka Euroopa Liidu suhetest teiste riikidega. aga see ei tähenda seda, et äh, Ühendkuningriik saab liikmesriigiga samad hüved, võttes arvesse eriti neid punaseid jooni aga ma tahaksin keskenduda horisontaalsetele aspektidel meie partnerluse puhul, äh, juhtimine ja võrdsed äh, võimalused, siin ei tohiks olla kõhklusi. Euroopa Liit äh, võib olla valmis pakkuma ambitsioonikat vabakaubanduslepet ulatusliku tulule juurdepääsuga, kuid see ei saa kahjustada Euroopa Liidu ettevõtete mm, konkurentsieeliseid või võimalusi, riigiabireegleid või muid valdkondi. teiste sõnadega, partnerlus peab hõlmama hõlmama kõiki hõlmavaid setteid ähm, võrdsete võimaluste kontekstis äh, ja need peavad tuginema kõrgetele standarditele. see on väga oluline, võttes arvesse Ühendkuningriigi eesmärki Euroopa Liidust tõesti lahku lüüa. Äh, mina leian, et see on kõik tihedalt seotud ähm, äh, tõhusa vaidluste lahendamise küsimusega ning õiguskaitsemeetmete kasutamise võimalusega. Ähm, ei ole mõtet võrdse võimaluse sätteid tagada, kui neid ei ole võimalik jõustada kaks olulist märkust veel, enne kui ma lõpetan. kõigepealt, vaatamata sellele, et me oleme teadlikud sellest, et Ühendkuningriigi valitsuse äh, soov on lõpetada inimeste vaba liikumine, peaksime me siiski äh, tagama, et tulevased suhted, mille üle läbirääkimisi varsti hakkame pidama, oleks piisavalt ambitsioonikad, tagamaks mobiilsuse. teiseks, ja see on seotud minu eelneva märkusega, need läbirääkimised äh, äh on sellised, mis äh, meie institutsioone äh, tegusad hoiavad mõnda aega. me peaksime keskenduma sellele, et äh, lahkumislepe põhjalikult ellu rakendatakse ja selles on meil äh, ühised huvid ja läbirääkimise äh, protsessi jooksul tuleb tagada hea koostöö, mida me Brexiti faasis ka ootasime ja eeldasime. suur aitäh tähelepanu eest! suur aitäh teile, proua äh, Birnjatš ja nüüd saab sõna komisjoni president proua von der Leyen, palun! suur tänu, lugupeetud äh, president, austatud Euroopa Parlamendi liikmed. kaks nädalat on möödas, ainult kaks nädalat, kui laulsime Old Lang Syng ja jätsime hüvasti oma Briti liikmetega, ma arvan, et tegemist oli äärmiselt tunneterohke ja jõulise hetkega siin Euroopa Parlamendis, see oli hetk, kus äh, mõtlesime headele aegadele minevikus ja suur tänu teile selle lahke võimaluse eest seda teha. nüüd aga oleme keskendumas meie tulevastele suhetele Ühendkuningriigiga ning meie ambitsioonid läbirääkimiste alguses on suured, sellepärast et head sõbrad nagu Ühendkuningriik ja meie ei peaks leppima vähemaga kui parim peaminister Johnson ütles selle kuu alguses, et Ühendkuningriik muutub vabakaubanduse eestvedajaks kogu maailmas see on ainult äh, muusika meie kõrvadele. sellepärast, et praegu, kui ähm, eeskirjade põhine kaubandussüsteem on silmitsi tõsiste raskustega, on meil vaja partnereid, kes aitaksid meie süsteemi muuta õiglasemaks ja tugevamaks. meie Euroopas oleme võidelnud selle eest juba aastaid, me ta oleme tahtnud kaubandussüsteemi, mis on avatud ja samal ajal ka õiglane sellepärast, et mida tegelikult vabakaubanduslepingud üldse peaksid saavutama, vabakaubanduslepingud peaksid asendama ebakindluse kindlate eeskirjadega. Nad loovad uued turud väikestele keskmise suurusega ettevõtetele, vabakaubanduslepingud peavad tooma kasu rahvale. ja just nimelt äh, sellistest äh, argumentidest lähtumegi, sõlmides äh, kaubanduslepinguid näiteks Kanada ja Jaapaniga eesmärgiks ei ole mitte ainult suurendada meie teenuste, inimeste, mõtete äh, vaba liikumist, lepingud teevad seda ka muidugi, aga samas äh, üritame me ka standardeid parandada mitmetes valdkondades, alates tööõigusest kuni keskkonnastandarditeni. ja seetõttu äh, oleme me uhked oma süsteemi üle. nagu ka jaapanlased ja kanadalased kinnitavad, nemad on nõus sellega, et me oleme vähendanud oma jõud, et tuua rohkem õiglust ülemaailmsesse kaubandussüsteemi. Nemad on hea, hea meelega nõus Euroopa Liiduga liitlassuhteid sõlmima, sellepärast et tänases maailmas suurusel on tegelikult oma roll. nelisada nelikümmend miljonit inimest, nii suur on meie turg. ja sellised on meie ambitsioonid meie vabakaubanduslepingutega Ühendkuningriigiga samuti. kui me leppisime kokku poliitilistes avaldustes Ühendkuningriigiga, siis äh, seadsime endale eesmärgiks äh, nulltariifid ja nullkvoodid kõikide kaubanduste puhul. mitte kunagi varem ei ole me mitte kellelegi sellist pakkumist teinud. see on uus kaubandusmudel, täiesti ainulaadne, ambitsioonikas võimalus osaleda ühisturu tegevuses. aga mõistagi, see eeldab vastamist samasuguste tagatistega, näiteks õiglase konkurentsi ning sotsiaal-, keskkonna ning tarbijastandardite vallas. ühesõnaga, me tahame võrdseid mängureegleid. oleme valmis läbirääkimisi pidama erinevate kaubanduslepingu mudelite üle. kõik tuleb kõne alla, aga ükskõik, milline mudel ka ei valitakse, üks asi jääb samaks kõikide nende mudelite puhul ei tule mitte ainult õigused, vaid ka kohustused ja seda mõlemale poolele. võtame näiteks Kanada mudeli. Kanada mudel on see mudel, millele viitas ka peaminister Boris Johnson. loomulikult meie vabakaubanduslepe Kanadaga võtab ära tariifid paljudelt toodetelt, aga mitte kõikidelt. ja loomulikult meie kaubanduskokkulepe Kanadaga tühistab suure osa kvoote, aga kindlasti mitte kõiki kvoote. näiteks maisi ja loomaliha puhul on kvoodid endiselt jõus. loomulikult on meie oma standardid endiselt jõus ja neid tuleb austada. ja mind üllatas tegelikult, kui Ühendkuningriigi peaminister rääkis Austraalia mudelist. Austraalia on kahtlemata suur partner ja mõtleb samamoodi nagu meie aga Euroopa Liidul ei ole kaubanduskokkulepet Austraaliaga. me lähtume WTO reeglitest kaubavahetuses Austraaliaga ja kui äh, britid soovivad seda, siis äh, mõistagi on neil selleks see õigus ja meil ei ole midagi selle vastu. aga me oleme just praegu leppimas kokku Austraaliaga äh, selles, et me lõpetame selle süsteemi ja sõlmime kaubanduslepingu. loomulikult Ühendkuningriik äh, võib selle sama süsteemi kasuks otsustada, aga mina arvan, et me võiksime olla ambitsioonikamad ja peaministri sõnavõtt oli äh, julgustav. Äh, nad tuletasid meelde kõike seda, mida Ühendkuningriigis on saavutatud sotsiaalkaitse valdkonnas, kliimakaitse valdkonnas, konkurentsi eeskirjade vallas ja kõik see on äärmiselt kiiduväärt. tõesti praegu ei ole õige aeg sotsiaalstandardites äh, järeleandmisi teha või keskkonnastandardites, praegu ei ole õige hetk konkurentsi eeskirju lõdvendada. mina kuulsin Boris Johnsoni kõnest ambitsioone, ambitsioone miinimumpalga, vanema palga küsimuses. ja see on väga hea, kuulsin tema kõnest soovi süsinikuheitmeid vähendada, soovi õiglase konkurentsi järele ettevõtete vahel. ka meie tahame sedasama. leppigem siis nendes eesmärgides ametlikult kokku. sellisel juhul me võime luua positiivse dünaamika, millest saaks kasu nii Ühendkuningriik kui ka Euroopa Liit. meie Briti sõpradele ma ütleksin seda. see kõik on meie ühine huvi ja see oleks ka, mis on kõige tähtsam, täiesti kooskõlas meie ühiste väärtustega, avatuse, õigluse, sotsiaalse õigluse, vaba ettevõtluse väärtustega. ja need ei ole ainult äh, nii-öelda ilusa, ilusate möödunud aegade väärtused, need on väärtused, mis jäävad jõusse ka tulevikus. meie töörühm on valmis läbirääkimisi alustama, meie oleme stardijoonel, aitäh! suur aitäh, lugupeetud president ja nüüd kuulame ära fraktsioonide esindajate sõnavõtud ja kõigepealt saab sõna Rahvapartei Eh, fraktsiooni esindaja härra McAllister, teil on kaks minutit. daamid ja härrad, mandaat, mis puudutab resolutsiooni eelnõud, on meie esimene tegevus uue Euroopa Ühendkuningriigi koordinatsioonirühma nimel tahaksime tänada kõiki, kes kaasa aitasid, aitäh fraktsioonidele selle nii lühikese aja jooksul minu arvates oleme jõudnud väga hea ja tasakaaluka resolutsioonini ainult üheksa päevaga pärast seda, kui härra Barnier seda mandaati tutvustas. resolutsioonis sisalduvad parlamendi mõtted, äh, mandaadi sisu ja selle uue suhte ülesehituse osas tooksin välja peamised punktid. esiteks, oluline on, et meie siseturg toimiks hästi, tolliliit ja samamoodi kõik need neli vabadust peavad alles jääma. teiseks, kolmandal riigil ei saa olla samu õigusi ja eeliseid kui Euroopa Liidu liikmesriigil ning kolmandaks, võrdsete võimaluste tagamine on oluline ka tulevikku silmas pidades. me ei hakka siin võistlema selle nimel, kes suudab kehvemaid tingimusi pakkuda, nagu ka president von der Leyen ütles, peaksime jõudma partnerluseni, mis läheb kaugemale lihtsalt kaubandussuhetest. see hõlmab nii andmekaitset, kliimamõõdet, finantsteenuseid, julgeolekut, kõike me oleme tõepoolest valmis välja töötama uue partnerluse, kus on nulltariifid, aga vabakaubanduskokkulepe Ühendkuningriigiga ei tähenda seda, et kõik sujub justkui õlitatult. oluline on, milliseks kujuneb see lahkumiskokkulepe, see hõlmab loomulikult ka kodanike õigusi ja ka Põhja-Iirimaa olukorda. härra Barnier tööd hinnatakse siin kojas äh, fraktsioonide üleselt väga kõrgelt ja ta on lubanud parlamenti pidevalt kursis hoida igas etapis, suur tänu selle eest! suur tänu! ja nüüd saab sõna kolleeg Garcia Perez Sotsiaaldemokraatide fraktsiooni nimel, teil on kolm ja pool minutit. jah, gracias, presidente, en nombre del grupo suur tänu! sotsiaaldemokraatide nimel tahaksime tänada komisjoni, eriti härra Barnier meeskonda nende tehtud töö eest mandaadi ettevalmistamisel, mis puudutab seda uut partnerlust Ühendkuningriiga. meie resolutsiooni ettepanekuga soovime ka saata selge sõnumi selle kohta, et kokkuleppe sisu sõltub ka Ühendkuningriigi soovist, mis puudutab nii keskkonnastandardeid, tööõigusi ja nii edasi. esimesel veebruaril sai Ühendkuningriigist ametlikult kolmas riik ja nad kaotasid kõik poliitilised õigused, aga üleminekuperioodi lõpuni ei muutu hetkel veel midagi. meil on üksteist kuud aega, et välja töötada see keerukas kokkulepe, mis haldab siis meie tulevasi suhteid. seetõttu loomulikult täisliikmelisust nad ei saa ja samu õigusi, aga meil on vaja üleüldist kokkulepet, mida rohkem takistusi Ühendkuningriik meil see, teele seab, seda keerukam on kokkuleppele jõuda. oluline on, et Ühendkuningriik näitab üles valmidust olla võrdne partner, siis võidavad sellest Äh, kodanikud mõlemal pool La Manche'i väina. meie oleme valmis pakkuma ambitsioonikat vabakaubanduskokkulepet, kus ei ole tariife ja kvoote, mis tagab äh, ühisturule ligipääsu. kui need eelised on ka tõesed, on meil vaja ka koostööd julgeoleku, justiits ja tu-, välispoliitika vallas, samamoodi finantsteenused, transport, aga me ei saa seda teha ükskõik mis hinnaga. ütlen selgelt, et Ühendkuningriik peab tagama võrdsed võimalused ja ligipääsuga oma vetesse arvestades ka rahvusvaheliste lahend, kohtulahenditega ning Gibraltari äh, küsimuste puhul on vaja ka Hispaania seisukohti kuulda võtta. kui komisjon on ainuläbirääkija, siis ainult nii suudab Euroopa olla ühtne tugev rinne. Ühendkuningriik peab austama tolliliitu, ühisturgu ja nelja põhivabadust. meie tegevus toetub ju väärtustele, mis on vastuolus nende sõnadega, mida me oleme kuulnud mõningate Briti poliitikute suust tulevikku vaadates on meil vaja kindlasti põhiõigusi ja demokraatlikke põhimõtteid kaitsta, mis aitavad tagada, et Euroopa projektiga saab minna edasi. suur aitäh, kaks ja pool minutit, proua Loiseau Renew Europe fraktsiooni nimel. Ühendkuningriik otsustas Euroopa Liidust lahkuda ja meie oleme otsustanud seda Euroopa Liitu tugevdada. võib-olla teate, vastuolu on meie tuhete tulevikus aga mina arvan, et tegelikult see ei pruugi nii olla, sellepärast et me austame brittide valikut, seda valikut lahkuda mitte ainult Euroopa Liidust, vaid ka ühtsest turust ja tolliliidust. see on radikaalne otsus ja me austame seda. sellel on oma tagajärjed, mis ei ole väikesed sugugi mitte ja mis mõjutavad neid suhteid, mis meil tulevikus on aga vastuolusid ei ole, sellepärast et tugev Euroopa on ka Ühendkuningriigi huvides, me oleme naabrid, liitlased ja me oleme Londoni esimesed kaubanduspartnerid ja ka inimestevahetuses peamiseks partneriks. meie geograafilised ja muud suhted on lähedased ja me peame neid jõusse jätma. ja samas meil on ka veel palju ühiseid väljakutseid, kliimamuutus, küberrünnakud, terrorism, viirused, kes kõik ei hooli piiridest. me peame leiutama uued moodused kõigi nende väljakutsetega toime tulla ühiselt, sellepärast et eraldivõetuna oleme me kõik kaotajad. me oleme lähides, lähedased partnerid ka õigusvaldkonnas Ühendkuningriigiga. oleme ka ühiselt oma veendumuste eest võitlejad ja Brexit ei saa meie väärtusi ohtu seada meil on oma kõrged normid selleks, et äh, kaitsta tarbijaid, selleks, et kaitsta töötajaid, selleks, et kaitsta eraelu, isikuandmeid, selleks, et kaitsta meie planeeti me ei ole valmis tegema järelemandmisi nendes küsimustes, mille eest oleme võidelnud aastaid ning äh, võitleme edasi. läbirääkimiste mandaat, mida me toetame, äh, näitab meie veendumusi ja me teeme ettepaneku enneolematute partnerlussuhete kohta vastavalt meie väärtustele, samas nõuame meie äh, partneritelt samasugust panust vastu äh, ja kuna Ühendkuningriik ei ole Euroopa jaoks ei Kanada, ei Jaapan, ei Lõuna-Korea, ei Singapur, äh, Ühendkuningriik on tähtsam meist, meiega seotum, meile lähedasem ja Brexit ei ole meie majandust ühendavaid, meie kultuuri ühendavaid ega meie rahvast ühendanud sidemeid ohtu seadnud ega hävitanud ega ka Euroopa ülesehitustööd hävitanud. suur aitäh! IDF e fraktsiooni nimel saab üheks minutiks sõna nüüd härra Kohvot, palun. suur tänu! lugupeetud president, britid peaksid olema meie head sõbrad tulevikus, nii nagu nad on seda täna, nad peaksid olema meie kõige lähedasemad liitlased ja koostööpartnerid. mina soovin sellist koostöökokkulepet brittidega, kus arve, avastata, arvestatakse Briti soovi ise rohkem otsustada oma riigi üle, selle üle, kellele tahetakse näiteks juurdepääsu tagada omaenda kodule, omaenda riigile ja erinevatele teenustele samal ajal soovin ma ka, et meil oleks Ühendkuningriigiga tihe koostöö, näiteks kaubanduse valdkonnas minu koduriigis Taanis me tahame endiselt jääda kõige tihedamaks kaubanduspartneriks, partnerile, kes on olnud meie tihedasem kaubanduspartnerid, partnereid aastaid. ja öö, äh, omal ajal otsustas Taani ühe Euroopa Liiduga liituda just sellepärast, et öö, äh, jätkata kaubandussuhteid Ühendkuningriigiga. ja kui Ühendkuningriik otsustas Euroopa Liidust lahkuda, siis äh, mitte sellepärast, et nad tahaksid loobuda kaubavahetusest, vaid sellepärast, et nad lihtsalt ei tahtnud enam Euroopa Liidu süsteemis olla ja see on teatavas mõttes sümpaatne. ja ma loodan, et äh, Euroopa Liit austab ka tulevikus partnerlussuhtleid, see toob kasu brittidele ja kõigile meile, kõigile teistele, kellel on ühised väärtused ja ühised huvid. meil peaks olema kaine mõistuslik koostöö ühiste huvide eest, selle asemel, et siin uus usulahulaadselt ülistatakse Euroopa Liitu kui sellist aitäh! suur aitäh roheliste nimel, kolleeg Lambert, teil on kaks minutit. kallid kolleegid, kaks asjaolu, kõigepealt äh, Ühendkuningriik ja Euroopa Liit on geograafiliselt äh, seotud, see ei ole midagi, kuidagi muutunud ja me oleme kõik huvitatud sellest, et meil oleksid sõbralikud ja tihedad suhted. teiseks, Ühendkuningriik ei ole, äh, ei koosne ainult Briti natsionalistidest, meil on seal palju sõpru ja kaubandussuhetes Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi äh, suhted peaksid olema äh, vastuolulised, sellepärast et Ühendkuningriik soovib võimalikult suurt juurdepääsu ühtsele turule, aga ei taha lähtuda Euroopa Liidu väärtustel põhinevast süsteemist. me peame olema siis loomingulised. selgitan üldiselt kaubanduslepingud, vabakaubanduslepinguid kasutatakse kapitaliomanike poolt selleks, et äh, tõsta üles palgatingimusi, äh, parandada maksusüsteemi, äh, tööturu eeskirjade kvaliteeti ja nii edasi äh, meile, aga tahetakse avaldada survet, et teha vastupidist Ühendkuningriigi poolt. praegusel hetkel on meie suhted kooskõlastatud Euroopa Liidu konkurentsieeskirjadest lähtuvalt teatavates valdkondades eraelu puutumatuse kaitse, sotsiaalkindlustusega seotud sätted on ambitsioonikamad Ühendkuningriigist, aga on teistes, teisi valdkondi, näiteks keskkonnapoliitikas, kui äh, ka panganduse valdkonnas võib Ühendkuningriik olla rangemate standarditega. ühes äh, uues kaubanduslepingus peaksime kehtestama sellise põhimõtte, et lähtume ambitsioonikamast süsteemist, mis toob rohkem kasu tervisele, eraelu kaitsele, töötingimustele, palgale, keskkonnale. et äh, me liiguksime kõrgemate standardite poole ühiselt Ühendkuningriigi ja Euroopa Liiduga. ja just nimelt selliseid vabakaubanduse lepinguid sooviksid meie väga paljud kodanikud, äh, nende asemel äh, mida nagu selliste lepingute asemel, nagu me hääletame äh, Vietnami küsimuses. suur aitäh ja nüüd saab ECR fraktsiooni nimel sõna kolleeg Epping. Euroopa Liit ja Ühendkuningriik on nüüd olukorras, kus äh, aega on vähe ja FTA tuleb kokku leppida selle aasta jooksul Äh, ning äh, nüüd tuleb panna paika õiguslikud reeglid, aga siin on tegelikult rohkem mängus äh, mõttemaailm, mis on erinev kummagi poole Inglise kanalid. ja me peame arvesse võtma, et Euroopa Liidu bürokraatia ei ole väga erinev sellest, mis leidis vanasti aset Hiina impeeriumi juhtide peades. impeerium äh, Äh, jaa, brittidel on palju äh, enesekindlust, nad endiselt usuvad, et äh, nad on impeeriumi eesotsas ja nüüd on nemad Euroopa Liidust lahkunud, millised on sellega seonduvad õppetunnid, Euroopa Liit ei tohi kibestunud olla, Brexit on nüüd tehtud ja me peame edasi liikuma ja me ei tohi olla reeglitest äh, kinni, me peame arvesse võtma ühiseid huvisid, mitte kibestumist. praegune äh, Briti valitsus on üks stabiilsemaid äh, Lääne-Euroopas aga ei tohiks üle hinnata jaga ja valluta põhimõtet, mis aastasadu on toiminud, aga enam mitte tulemusi on võimalik saavutada ainult poliitilise tahte abil, ja see resolutsioon on alguspunktiks läbirääkimistest, härra Barnier, te olete kogenud läbirääkija, ma loodan, et te suudate äh, arvesse võtta mõlema äh, poole äh, arvamusi, aitäh. suur aitäh, kuue nimel saab nüüd sõna kolleeg Širdevan, palun, teil on poolteist minutit. suur aitäh, lugupeetud president, mis puudutab läbirääkimisi, mis on suunatud tulevaste suhete kontekstile eh, Ühendkuningriigi ja Euroopa Liidu vahel, ei eh, tohiks keskenduda ainult kaubandussuhendale, ei, siin käib eh, jutt palju rohkemast ja järgnevad üksteist kuud äh, ei ole mingi lõppmäng, aga äh, see on siiski periood, kus on võimalik palju saavutada äh, ja me peame otsustama ka selle üle, kas mm, milline on atraktiivsem, kas Euroopa Liidu liikmelisus või äh, see, kui riik on väljaspool ja omab äh, erilisi suhteid Euroopa Liiduga? me ei räägi siin mitte ainult majandusest, lugupeetud kolleegid, me peame esmajoones keskenduma kodanikele, me peame keskenduma äh, kodanikele ja nemad on need, kes otsustavad selle üle, milline on atraktiivsem arengumudel. seda on meile Brexit õpetanud ja see mandaat mida me siin arutame, peab olema nii Briti rahva kui Euroopa Liidu kodanike huvides ja minu fraktsioon tervitab äh, selgeid äh, positsioone töötajate kaitse, tarbijate kaitse, keskkonnakaitse ähm, valdkonnas, äh, selgeid reegleid ka maksutumpingu vastu, sellepärast et mitte keegi ei saaks sellistest negatiivsetest arengutest kasu sellistes valdkonnas, me tahame ka rahu Äh, tagamiseks, kõrgeid standardeid Põhja-Iirimaa rahuprotsessi tagamiseks, äh, ja selle mandaadi äh, puhul on ka valdkondi, millesse meie suhtume kriitiliselt, näiteks sõjaline koostöö, NATO-ga seonduv, mm, ning meie tahame oma vaiet konstruktiivselt sellesse mm, läbirääkimisprotsessi kaasata, sellepärast et see, mis toimuma hakkab, on nende huvides. suur aitäh, me oleme nüüd ära kuulanud fraktsioonide nimel kõnelejad ja nüüd teised kõnelejad, kõigepealt kolleeg Hansen, teil on poolteist minutit no.. suur tänu, lugupeetud president, äreülemineku aja lõpuks on Brexiti kulud ületanud äh, neljakümne seitsme aasta äh, Ühendkuningriigi panuse Euroopa Liitu. see näitab, et äh, on õigus neil, kes ütlevad, et majanduslikus mõttes on Brexit hullumeelsuse musternäide. Ühendkuningriik lahkub Euroopa Liidust, aga jääb Euroopasse ning jääb kindlasti üheks kõige dünaamilisemate, dünaamilisemaks majandusruumiks meie ümbruses. mina olen Rahvusvahelise Kaubanduse Komisjoni raportöör ning võin raportöörina selgelt välja öelda, et meie pakkumine Ühendkuningriigile on parem kui Euroopa Liidu ükskõik milline siiani sõlmitud kaubandus, vabakaubandusleping. me pakume tollimaksu ja tariifide vaba kaubavahetust. vastutasuks nõuame õiglastel alustel konkurentsi, et me ei alandaks meie standardeid maksude, keskkonna ja sotsiaalkaitse vallas see, mida me nimetame võrdseteks mängureegliteks, peab olema esmaklassiline ja seda nii täna Äh, ülemineku ajal kui ka pärast seda. meil on vaja vahendajat, kes oleks oma ülesande kõrgusel Euroopa Parlamendi arvates, kui me räägime Euroopa õigusest, saab selliseks vahemeheks ja ülimaks instantsiks olla ainult Euroopa Kohus. on selge, et vabakaubandusleping ei saa täielikult asendada täi-, kuulumist ühtsesse turgu täieõiguslikult ja ambitsioone mõjutavad kindlasti ka ajakava mõjutab kindlasti ka ajakava, mille Ühendkuningriik on meile peale surunud, aitäh! suur aitäh! tervitan äh, meie kolleege siin ja järgmiseks saab sõna kolleeg Silva Pereira. Very... me oleme siin, et arutada väga olulist resolutsiooni, mis puudutavad läbirääkimise suuniseid Ühendkuningriigi ja Euroopa Liidu vahel. kakskümmend üks lehekülge, sada kolm lõiget, aga võib-olla kõige olulisem on esimene lehekülg, kus on peamiste fraktsioonide juhtide allkirjad, mis näitab, et suur enamus toetab seda resolutsiooni, see näitab, kui ühtsed me oleme meie ühise nägemuse kaitsmisel. me kutsume üles liikmesriike sedasama tegema, loobuma kahepoolsetest läbirääkimistest praegusel hetkel ja tegutsema ühtse rindena koostöös komisjoni ja härra Barnier'ga, kes oleks meie ainuläbirääkija me soovime põhjalikku, ambitsioonikat majandussuhet, aga me ütleme ka selgelt, et me tagame avatud õiglased konkurentsireeglid, võrdsed võimalused ning ei ole mingeid tagasilangusi ka töökeskkonna, tarbijaõiguste, toiduohutuse vallas oleme kuulnud äh, sõnumeid selle kohta, et Ühendkuningriigi valitsus ei ole valmis sellega leppima, aga sellel on ka proportsionaalsed tagajärjed, mis puudutab Ühendkuningriigi ligipääsu Euroopa Liidu turule ning see nõrgestab ka meie kaubanduskokkulepet. tuletaksin meelde, et tulevase majandussuhte esimene sammas lepiti kokku juba lahkumisleppes, see puudutab Põhja-Iirimaad, Põhja-Iirimaa ja piirikontrolle Iiri meres, loomulikult töötame selle kõige nimel, aga me tagame ka, et kõiki kohustusi täidetaks, mis on praeguses kokkuleppes. aitäh, järgmisena kolleeg Peterson fraktsioonist Uuenev Euroopa. suur tänu, lugupeetud juhataja. äärmiselt kurb, et nii suur ja nii lähedane riik on otsustanud Euroopa Liidust lahkuda. see on kurb meie jaoks, see on kurb nende jaoks. aga seevastu see resolutsioon, mille üle me täna mõtteid vahetame, on väga hea ja seda toetab nii suur enamus Euroopa Parlamendist. sellepärast, et see resolutsioon saadab väga olulise poliitilise sõnumi. meie Euroopa Parlamendi poolt tahame, et meil oleksid õiglased ja ühtlased mängureeglid, nõndanimetatud võrdsed mängureeglid ka tulevikus. miks? sellepärast, et äh, see ei lähe kohe kuidagi, kui meie püüame püüelda võrdselt selle poole, et kellel on madalamad standardid keskkonna vallas, sotsiaalkaitse valdkonnas ja nii edasi. ja kui Ühendkuningriik soovib juurdepääsu äh, ühtsele turule, siis peavad nad ka meie eeskirjadest kinni pidama. me ei tohi siin äh, mängida Euroopa Liidu ühtse turu alusreeglitega, see on meie ühine pärand, mida peame kaitsma. meie ees on üsna eriline ülesanne ka kalanduse valdkonnas, väga paljud töökohad sõltuvad sellest, väga paljude inimeste elatis sõltub sellest. ja seda tuleb meeles pidada, kui me sõlmime kalanduskokkuleppeid. kalanduskokkuleppeid aga ei tohi käsitleda isoleeritult, üldistest läbirääkimistest lahus. läbirääkimised kujunevad kindlasti keeruliseks ja taust on kurb, aga meie ühiseks eesmärgiks peaks olema kõigile kasu toov kauband-, kaubanduspartnerlussuhe. suur tänu ja nüüd kolleeg Bey idee fraktsioonis. jah, meil peavad olema priviligeeritud suhted meie naabritega Ühendkuningriigist, meil on ühised väärtused, ühine tsivilisatsioon, aga see ei tähenda ka seda, et me peame kõiges neile järele andma, härra Barnier tegi ettepaneku mõned päevad tagasi võtta kõik, loobuda kõikidest tolli nõuetest ning äh, kvootidest. põhimõtteliselt vabakaubanduslepe, täielik vabakaubanduslepe ja Philip Lambert tegi samasuguse ettepaneku. vabakaubanduslepi kogu maailmaga, jah, Vietnamiga me teeme seda ju ometi ja me ei taha ju, et Ühendkuningriik äh, ei kuulu enam tolliliitu. Äh, Ühendkuningriik on praegusel hetkel kolmas riik, seda tuleb arvesse võtta ja meile võib tulla Ühendkuningriigi kaudu tooteid, mis ei austa meie põhimõtteid ja on halva kvaliteediga. meie eesmärgiks peab olema kaitsta meie huve, huvisid, näiteks Prantsuse äh, kalameeste huvisid, kes kolmkümmend protsenti äh, püüavad kala Ühendkuningriigi vetest, aga samas tuuakse väga palju äh, kalatooteid ka sealt sisse. meie oleme huvitatud sellest, et äh, meie suhted oleksid meie huvides, me peame härra Trumpi huvides samuti äh, inspiratsiooni ammutama selleks, et kaitsta meie süsteeme. ja nüüd on meil Brexiti kaudu võimalus oma senist käitumist muuta ja aitäh, järgmisena kolleeg Randke, Rohelised, palun aitäh, ütlen ausalt, see on väga eriline hetk, esimest korda käsitleme siin Brexiti teemat, ilma et Ühendkuningriigi kolleegid oleksid siin kohal ja ma pean ütlema, et enamike neist ma tõesti väga igatsen ja ütlen veel kord, et väga kurb, et see Brexit aset leiab. mul oli suur au Erasmuse aasta veeta ilusas Edinburgh linnas, kui ma lähen sinna tagasi, ma tunnen ennast tõesti koduselt ja need suhted tuleb elus hoida ka tulevikus. meie tulevane majandussuhe on väga tähtis, aga kui soovime tugevat vundamenti, peame käsitlema ka muid teemasid ning seetõttu peab võitlema selle nimel, et Ühendkuningriik jätkaks Erasmuse programmis noored ei soovinud Brexitit ja me ei peaks noortelt ära võtma neid võimalusi, mis meil on olnud ning kui me tahame tulevikus ka tugevat suhet, peaksime võitlema tugeva Erasmuse programmi nimel Ühendkuningriigi kaasatusel, et britid leiaksid tee koju tagasi. suur tänu, nüüd kolleeg Krasnodebski ECR fraktsioonist. E, projekt resolutsi zawiera wiele trafnych stwierdzeń i myślę że grup. suur aitäh see resolutsiooni ettepanek e, sisaldab erinevaid seisukohti ning meie fraktsioon toetab seda resolutsiooni ettepanekut kuid muret teeb meile selle arutelu e, nii-öelda vaimsus või suund Londoni ja Brüsseli vaheline arvamuste vahetus ei jäta meile väga optimistlikku muljet ja loomulikult on ilmselge see et kolmas riik ei saa nautida samu Äh, ähm, äh, hüvesid kui liikmesriik äh, või EFTA liige loomulikult Ühendkuningriik on suur Euroopas asuv riik ning ta on seotud teiste Euroopa Liidu riikidega ajaloo kaudu ka val-, erinevates valdkondades, kaitsevaldkonnas ning meie ajaloo üks tumedamaid peatükke äh, mm, sõja ajal, Teise maailmasõja ajal ka kaitses äh, Ühendkuningriik, Euroopat, ka Poolat äh, ning seetõttu seda kõike arvesse võttes on meie kõigi huvides äh, võimalikult häid tulemusi saavutada, aitäh! suur aitäh, järgmiseks saab sõna proua Villanueva. Una ventana de oportunidad para aprender de los errores cometidos y no volver a. suur aitäh! Äh, need läbirääkimised aitavad meil õppida varasematest vigadest ning mitte neid korrata Euroopa peaks olema progressil põhinev äh, ala, me ei tohi jääda äh, kinni meetoditesse, mis ei ole kodanike huvides, me peame kodanike huvisid kaitsma äh, nii Ühendkuningriigis kui Euroopa Liidus. Ühendkuningriigis elab väga palju äh, äh, Hispaania kodanikke ja me peame võitlema sotsiaalse ja maksudumpingu vastu. me ei ole nõus kõigega siin läbirääkimismandaadi kontekstis, eriti just välis- ja kaitsepoliitika valdkonnas, me peame tegema ära rohkemat selleks, et hoida ära konflikte äh, ja nende tekkimist, me, selle asemel, et konflikti tagajärgedega tegeleda me peame suurendama kodanike õigusi, kaitsma neid, me peame kaitsma ähm, põllumajandussektorit äh, ja me ei tohi siin äh, huvidega lehmakauplemiseni ta-, langeda. suur aitäh, järgmiseks äh, saab sõna härra Tajani. suur aitäh äh,, oluline on kahekümne seitsme Euroopa Liidu liikmesriigi vahelist ühtsust äh, tugevdada ning äh, äh, härra Barnier peab läbirääkimiste käigus meie huvisid kaitsma. tuleb kaitsta ka ühtse turu huve ja Ühendkuningriik ei saa Trooja hobusena siia nii-öelda sisse sõita ja kõike ohtu seada. me peame kaitsma kodanikke ja Euroopa ettevõtjaid eurooplaste tervist tuleb kaitsta, tuleb tagada see, et sellised tooted, mis võivad olla ohuks tervisele, ei äh, jõuaks Euroopa turule ja meie, itaallased, äh, toodame parmigiano juustu, mitte parmesani juustu ja ma arvan, et äh, see on oluline vahe, mida silmas pidada, et me kõik saaksime süüa parmigiani, parmigiano juustu Mm, oluline on see, et komisjon äh, kaitseks selliseid võtmetähtsusega sektoreid nagu kalandussektor, põllumajandussektor ja teised sellised sektorid, lisaks tuleb kaitsta äh, ka Gibraltaril elavate hispaanlaste huve ja eurooplaste õigusi, kes äh, elavad Ühendkuningriigis, me peame Äh, tagama, et meie kõrgeid standardeid austatakse, meil on vaja äh, samas äh, Londoniga järjest positiivsemaid suhteid, jah, Ühendkuningriik on Euroopa Liidust välja astunud, kuid Euroopas on ta endiselt, suur aitäh! suur tänu, järgmisena saab sõna kolleeg Lange, palun suur aitäh, lugupeetud president. see resolutsioon näitab, et me oleme valmis läbirääkimisteks ja tegutsemiseks. ja ma usun, et me suudame seda üheksa äh, kuu jooksul ka teha, me suudame kaubandusleppe paika panna. olukord, äh, lugupeetud kolleegid, äh, on olukord Eh, selline, et osapooled tulevad kokku ja panevad paika ühised standardid, aga meil on juba praegu harmoniseeritud süsteem olemas ja me peame otsustama, eh, kui suurel määral me teineteisest nüüd lahknema oleme eh, valmis või lahku minema oleme valmis. ja mm, tavaliste kaubandusläbirääkimiste kolm teemat tuleb silmas pidada, nüüd tollivabadus, see on meie ühine eesmärk, me saame selle osas läbirääkimisel edukas olla, me peame tagama, et Ühendkuningriigi tooted, mis siia jõuavad, oleksid tõesti ka Briti tooted ja mitte tooted, mis äh, teiste riikide, teistest riikidest Euro Euroopas jõuavad Ühendkuningriigi kaudu äh, oluline on selge reeglid paika panna äh, tarbijakaitse valdkonnas, äh, tervishoiu valdkonnas, äh, mm, need kõrged standardid tuleb tagada, mis praegu paigas on ja me peame selles osas kokkuleppele jõudma ja kolmas sammas on kõige keerulisem minu arvates, jah, loomulikult kaubandusvaldkonnas tuleb tagada, et ei oleks konkurentsi moogu-, moonutusi, töötajate õigused peavad olema eh, samad, keskkonnakaitsestandardid on väga olulised, riigiabi reeglid on samamoodi ääretult olulised eh, mõlemal pool La Manche'i väina ning eh, maksumäärade küsimus samamoodi. kui me sellega ei tegele, selle peale, siis see, see toob kaasa konkurentsimoonutused ja kui konkurentsimoonutused aset leiavad, siis eh, me peame ka tollid eh, sisse viima selleks, et eh, seda olukorda lahendada ja see on loomulikult absurdne. Mm, aitäh. suur aitäh. ja järgmisena saab sõna kolleeg Garikano, palun uh, Barnier, for, for suur tänu, härra Barnier, teie töö ja sõnade eest. nagu nüüd, kus Euroopa Liit ja Ühendkuningriik asuvad uuele teele, ma loodan, et see tulemus on viljakas, tahaksin saata selge sõnumi Ühendkuningriigile. see parlament ei luba Ühendkuningriigil muutuda maksuparadiisiks või rahapesukantsiks siin Euroopa rannikul meenutaksin teile resolutsiooni kahekümne esimest lõiget, kus öeldakse, et usume, et Ühendkuningriik peaks kinni pidama kõikidest rahapesureeglitest, läbipaistvusest, infovahetusest ning maksudest kõrvalehiilimisest. seega, see hõlmab ka Briti ülemere territooriume, sealhulgas Bermudat ja muud, kus ei ole ettevõtte tulumaksu ja nii edasi. härra Barnier, see on Euroopa Euroopa jaoks eksistentsiaalne küsimus, kui me lubame siin Euroopa Euroopa ranniku lähedal sellist rahapesu, siis äh, on see hukatuslik, see peab olema läbirääkimiste jaoks üks põhiline prioriteetidest. suur tänu, nüüd kolleeg Campo Menosi. suur aitäh, lugupeetud president. Äh, jah, minu arust on siin palju silmakirjalikkust. Äh, jah, see resolutsiooni ettepanek, jah, siin on ka head, kuid Brüsselis kaks nädalat tagasi saime me kokku, siis paljud nutsid, oli väga äh, härras, härras hetk, kuid ähm, Mm, endiselt äh, räägitakse sõpradest, sõpradest, aga kolm aastat olete te püüdnud neid sõpru alandada siin. Äh, me tegelikult oleks võinud äh, olla juba kaugemal, kui te mm, ei oleks püüdnud eitada Brexitit, ei oleks püüdnud veenda britte, et nad eksisid. me räägime täna standarditest, aga homme me hakkame ühe Aasia riigi kaubanduslepet hääletama, kes oma arengutasemelt on Ühendkuningriigist väga kaugel veel ja äh, te peate võtma kuulda meie äh, tootjaid, kes äh, Ühendkuningriiki tarnivad. kaotsi läinud aeg on teie süül kaotsi läinud, teie olete kõiges süüdi, aitäh. suur tänu, kolleeg Bourgeois, ETSR. aitäh, head kolleegid komisjon peab nüüd läbirääkimisi pidama öö, hoogsalt kokkuleppe osas, mandaat on väga laialivalguv, me usaldame küll täielikult härra Barnier'd, kes on siiani suurepäraselt hakkama saanud, oluline on, et meil on kõikehõlmav kaubanduskokkulepe, kus ei ole mingeid tõkkeid, aga samas meie puna-, punastest joontest on kinni peetud võrdsed võimalused peavad olema tagatud, mm, mm, see puudutab nii kalandust, julgeolekut, väga suur on see teemade valik ning tahaksime küsida komisjonilt, kas Põhjamerel öö, koostööd plaanitakse lõpetada, ma ei usu, et seda plaanitakse, ja see oleks ka väga suur viga, meil on vaja tegelikult suuremat koostööd selles vallas. suur tänu, kolleeg Scholz, kuue. suur aitäh, lugupeetud president ja me kõik teame, et äh, suhetes äh, Ühendkuningriigiga on väga palju erinevaid olulisi valdkondi, mida me peame hakkama nüüd reguleerima ja see on väga oluline meie kodanike jaoks ja ka sotsiaalses, kultuurilises ja majanduslikus dimensioonis ja seetõttu eh, me peame pigem rääkima mitte eh, kaubanduskokkuleppest, vaid õiglastest eh, kaubandussuhetest selle teema kontekstis. ning küsimused, mis puudutavad korporatsioone, energiat, probleemide lahendusi, koostööd erinevates valdkondades, need valdkonnad peavad jääma ka parlamentaarse kontrolli alla ja äh, mina kutsun nõukogu üles äh, läbipaistvusele, olge äh, demokraatlikud ning komisjon on tulnud välja algatusega ähm, Pariisi leppesse panna ka ähm, ÜRO standardid, see on väga oluline, mm, me ei eh, tohiks eh, mitte ainult keskkonna ja toote tag-, eh, turvalisusega, turvalisusega tegeleda, me peame laiemalt selle teemaga tegelema, aitäh! suur tänu, Rahvapartei, Esteban Gonzalez Pons, palun! aitäh, härra president, kui otsustatakse lahkuda, siis ei saa mm, nad sellega saavutada suuremaid eeliseid kui need, kes on Euroopa Liidus. me oleme juba aastaid ettevalmistusi teinud selleks lahkumiseks, me ei tohi langeda nüüd nostalgiasse, me peame suhtlema nendega nagu iga teise kolmanda riigiga ning küsimus, mis on väga oluline, on ka Gibraltari küsimus, tuleb kaitsta ka kalamehi ning kaitseme ka neid, kes töötavad maa peal, mitte ainult meres, ehk siis meie põllumehi. kui Ühendkuningriigi poliitikud soovisid, et Ühendkuningriigist saaks kolmas riik, siis kohtleme neid vastavalt. meil ei ole vaja, et meie ukse lävel oleks uus Kagu-Aasia. härra Patterson, te jätsite telefonil lambi sisse. kolleeg Pitsula, palun, sotsiaaldemokraadid europski parlament mora jasno predstaviti svoje prioritete. suur aitäh, Euroopa eh, Parlament eh, peab oma prioriteedid tulevastes suhetes Ühendkuningriigiga paika panema. Eh, me peame alla üheaastase perioodi jooksul selle kokkuleppega ühele poole saama ja see on väga oluline laiaulatuslik kokkulepe. läbirääkimised peavad neljale suurele vabadusele põhinema Euroopa Liidu kodanike õigusi arvesse võtma ning see on väga oluline. välis- ja kaitsepoliitika valdkonnas ma loodan, et Ühendkuningriik äh, äh, toetab äh, ja jagab erinevates rahvusvahelistes organisatsioonides meie ühiseid huve ja mm, nüüd Iraani kokkulepe, tuumarelvade mittelevitamise lepe, nendes teemades ka loodame, et me jääme siiski ühele meelele Ehm, ma tahaksin tänada Briti kolleege veel kord eh, pikkade aastate jooksul tehtud töö eest siin eh, ning nendepoolsete panuse eest Euroopa standardite ülesehitamisse, mis on eurooplaste elu paremaks muutnud, aitäh! Today it is time to start building our future relationship with our British friends. nüüd alustame tulevast, tulevase suhte ülesehitamist, vaatame, mis on meie äh, ühised väärtused, ärme keskendu sellele, mis meid lahutab. seetõttu soovime ambitsioonikat kaubanduskokkulepet, mis loob õiged tingimused õiglaseks kauplemiseks, aga loomulikult kolmas riik ei saa nautida neid samu eeliseid kui Euroopa Liidu liikmesriik ning oluline on ka, milline on Euroopa Ühendkuningriigi soov kinni pidada Euroopa Liidu standarditest. meie peame olema ühtsed, peame jääma oma kõrgete standardite juurde, meil peavad olema selged reeglid ning enne suve jõudma kaubandus, kalanduskokkuleppeni. mul on kahju, et Brexit juhtus, aga nüüd peame ikkagi keskenduma uue suhte ülesehitamisele. suur tänu, härra David, ID e fraktsioon paní předsedající obávám se že velmi. suur aitäh lugupeetud president mina kardan et äh, praegu äh, on soov äh, piirideta Euroopale, aga selge on see ja siin on see välja ka öeldud, et autonoomiat ei tohi anda meie suhetes Ühendkuningriigile, kuid äh, Ühendkuningriik on WTO liige ning Euroopa Liit ei tohi siia mingisuguseid takistusi hakata üles ehitama. meil on transpordivaldkond, põllumajandusvaldkond, mis on väga olulised äh, ja me ei tohi takistusi seada ka Briti pankadele ning Äh, põllumajandussektoris takistused võivad ka negatiivselt mõjutada näiteks meie põllumajandussektorit. Äh, me ei tohi võimaldada dumpingut. kui meie äh, omalt poolt vastu neile ei tule, siis me kahjustame sellega Euroopat, aitäh. ECR-i fraktsiooni nimel härra Buksade Villalba. suur tänu härra Barnier, head kolleegid, Ühendkuningriigi lahkumise tsirkus on nüüd lõppenud, nüüd peame hakkama majanduskaubanduskokkuleppe üle läbirääkimisi pidama, mis kaitseb ka meie kodanikke, sealhulgas Hispaania kalurite õigust kala püüda. meil on vaja võrdset konkurentsi põllumajandusvaldkonnas, aga loomulikult ka julgeoleku valdkonnas on meil vaja koostööd me ei peaks olema karmimad kui teiste kolmandate riikidega, aga selge on, et nüüd peame asuma tööle ning lõpetama ka Gibraltari dekoloniseerimise. me ei saa lubada, et Hispaania territooriumil on Briti koloonia, mis mõjutab ka maksupoliitikat ja konkurentsi seal toimub rahapesu ning me nõuame, et komisjon paneb paika selle dekoloniseerimise kava ning meil on vaja, et te teeksite meie riigiga koostööd. kolleeg Tanuta Hübner, palun, Rahvapartei nimel uh,. Just a second, just a second. üks hetk, vabandust

finantsteenuste osas tahaksin sõna võtta, sest need on määrava tähtsusega Ühendkuningriigiga suhetes. me teame, et vabakaubanduskokkuleppes käsitletakse finantsteenuseid ainult väga lühidalt. Euroopa Liidu finantsteenused puudutavad ühisturgu. selge on, et nüüd töötatakse välja mingi vastav meede. komisjonil on ainult mõni kuu aega, et välja töötada kõik need otsused ning finantssektor peaks olema kursis sellega, kui vähe aega neil on, et kohanduda uue tegelikkusega. ka siin kojas soovime seda vastavuse raamistikku käsitleda, arvestades meie tulevast suhet Ühendkuningriigiga. tegemist on ühepoolse võimalusega, aga meil on vaja konstruktiivset koostööd Ühendkuningriigi ametnikega, et saaksime kaitsta investoreid ja kodanikke. meie kõik siin kojas peame olema teadlikud ka sellest, et edukas suhe tulevikus finantsteenuste vallas näeb ette ka võimalikult kiiresti pangandusliidu lõpuleviimise. meil on kui me tahame regulatiivset autonoomiat, siis seda soovib ka Ühendkuningriik ja nagu Briti panga kõneisikud on öelnud, nemad ei hakka, lep-, nad ei lepi sellega, et neile lihtsalt reegleid peale surutakse, nii et me peame hindama ka riske selles süsteemis härra De Castro, palun. suur aitäh, lugupeetud president, härra Barnier, pärast kõige süngemat peatükki Euroopa Liidu ajaloos on meil nüüd kohustus teha kõik selleks, et tagada kodanikele need tulemused, mis on neljakümne viie aastase Euroopa integratsiooniga saavutatud. me peame kaitsma oma suhted Ühendkuningriigiga, äh, rajanedes äh, õiglase konkurentsi ja sotsiaalse ja keskkonnastandardite äh, raamistikule meie eesmärk on tagada ambitsioonikas kokkulepe ning eh, hoida ära see risk, et eh, Briti äh, toodete meie turule to-, tulemine kujutaks endast Trooja hobust, mis võiks ohtu seada meie kodanike tervise või meie ettevõtted. Äh, ja me, ja tulevased suhted ei tohi jätta kõrvale ka meie ühist kultuuripärandit, äh, mida me ühiselt jagame ja see hõlmab ka kvaliteetsete toiduainete tootmist ja seetõttu me peame tagama praeguse kaitstuse tasemega tulemused ja seetõttu me oleme veendunud, et pärast Brexitist Liit ei jää järele tühimik, vaid Euroopa on äh, tugevam kui kunagi varem, kestlik ja on valmis kaitsma oma kodanike huve, aitäh! suur tänu, järgmisena saab sõna kolleeg Andrews, palun! mul on segased tunded nüüd võttes sõna esimest korda